põhjendus punkt F, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sellega resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Läheme nüüd viimase resolutsiooni juurde olukorra kohta Sri Lankas ja ka siin jällegi resolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt. muudatusettepanek üks, kes poolt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 kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek muudetud kujul tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. selle istungi protokoll avaldatakse täiskogule järgmise täiskogu osaistungjärgu alguses ja kui kellelgi pole vastuväiteid, siis eraldat-, saadetakse need resolutsioonid edasi nendele, kellele need olid mõeldud, kallid kolleegid, oleme jõudnud pika aasta lõppu, mis teile kindlasti tundus väga lühikesena, suur tänu!